kinnitatud ja Rahvaparteilt oleme saanud taotluse proua Pitera määrata asendama proua Kozlovska-Radževitšit delegatsioonis, mis tegeleb Valgevenega suhete arendamisel ja samuti Euronest parlamentaarses assamblees ja ALDE fraktsioon